meie äh, ametikohaga ja härra Sõribi andis ka teada, et ta on astunud Roheliste fraktsiooni liikmeks. Ungari pädevad ametiasutused on teavitanud mind, et härra Janos Ader, kes on valitud Ungari uueks äh, president, presidendiks, äh, teda tuleb asendama härra Erik Panki ja ma tervitan meie uut kolleegi ja meenutan teile ka, et vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile kolm lõikele kaks saab osaleda iga uus äh, liige parlamendi äh, töödes, äh, kuni ei ole esitatud vastuväidet tema kirjalikule deklaratsioonile ja eeldades, et ta ei oma ametikohta, mis ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga. härra Banki, tere tulemast! tere tulemast, härra kolleeg! Der Rechtsausschuss õiguskomisjon oma kolmeteistkümnenda, eh, oma kolmekümnenda mai kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on vaadanud üle siis uute eh, kolleegide nimekirja ja on kinnitanud